annan proua Türale sõna. monsieur le président à la veille des festivités du cinquantenaire de l'indépendance du congo kongo äh, demokraatliku republik vabadus vabariigi viiekümnenda aastapäeva eelõhtul on väga oluline et parlament avaldaks oma arvamust äh, seoses ähm, Äh, Floribert äh, Chebeia Bahiseras äh, mõrvaga. ta oli siis äh, inimõiguste organisatsiooni Hääletute hääl juht ja ta leiti oma autost surnuna. ja küsimus on selles siis, et kes tegelik-, kes ta tappis, miks ta tapeti ja läbi tuleb viia konkreetselt äh, sõltumatu rahvusvahelise komitee poolt äh, uurimine, et saada rohkem äh, teavet selle mõrva kohta ning samuti autojuhi saatuse kohta. praegune Kongo Demokraatliku Vabariigi olukord on ääriselt tõsine, kaks tuhat viis oli juhtum härra Kimbembiga, kes oli inimõiguste kaitsja, samuti on väga palju teisi inimõiguste eest võitlejaid, kes on raskes olukorras ning loomulikult ajakirjanike olukord kõige olulisem on äh, leida mõrvad täidesaatjad äh, ning nad kohtu alla anda nii äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi õiguse, õiguse kui rahvusvahelise õiguse pärast, selleks et panna, teha lõpp karistamatusele ning samuti tuleb võidelda inimõiguste kaitsjate olukorra parandamise eest, see on inimõiguste põhiosa, me rääkisime sellest ka täna hommikul Cotonou lepingu allakirjutanuna, mis viitab otseselt õigusriigile, inimõigustele ja demokraatiatele, palub siis äh, Euroopa Liidu resolutsioon seoses äh, Kongo Demokraatliku Vabariigiga äh, just avaldada survet Kongole, et nad peaksid kinni üheksakümne kaheksanda aasta ÜRO äh, deklaratsioonist, mis puudutab ähm, inimõiguste kaitsjate õigusi. see on see sõnum, äh, mille ma annan edasi Kinshasale, Kinshasas siis, kui ma äh, lähen sinna viiekümnenda aasta juubelile. härra Kaczmarek, üks minut. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wczoraj mówiliśmy na tej sali o ochronie mitte hiljuti rääkisime me siin sellest, et üldiselt kaitsta inimõiguste kaitsjaid ja täna on meil väga konkreetne juhtum, härra Tšebeia juhtum, kes sai surma seetõttu, et äh, ta oli inimõiguste kaitsja. kõik viitab sellele, et just tema tegevus viibis tema surmani. mõrvaritel kindlasti oli oma eesmärk, me ei tea seda täpselt, kuid ühte teame kindlasti, need Äh, eesmärgid olid vastuolus meie eesmärkidega, milleks on siis inimõiguste kaitse. inimõiguste kaitsjaid kiusatakse taga, kuna nad tõstavad avalikkuse teadlikkust ning teadlikud kodanikid, kodanikud on ohuks äh, vääriti toimivatele valitsustele tapjad tuleb leida, need tuleb karistada ja uurimine peab olema usaldusväärne, põhjalik ja sõltumatu ning sel-, sellele kutsume ka oma resolutsioonis, aitäh! ja järgmine kõneleja on proua Veržea, pool minutit. poolteist minutit. suur tänu, Floribert Chebeia mõrv, kes ähm, oli ähm, Hääletute Hääl organisatsiooni äh, liige, esimees ähm, ja tema autojuhi kadumine viitavad kõik sellele, kui äh, halb on inimõigustega olukord Kongos ja härra Shebeia perekonnal ei ole juurdepääsu kohtutele härra Žebaia äh, on pidevalt avalikustanud inimõiguste rikkumiste kohta infot ajakirjandusele ja rahvusvahelisele üldsusele. terve rida juriste, inimõiguste eest võitlejaid, ajakirjanikke on äh, vahistatud selles riigis. Pascal Ngulu, Frank Ngike ja tema naine Helene Mbaka tapeti aastal kaks tuhat viis, äh, aastal kaks tuhat kaheksa härra Nambu Jumbo, äh, need on ainult äh, mõned paljude seast. ning lisaks sellele on esitatud ka vahistami-, lisaks sellele on Rahvusvaheline Kriminaalkohtus välja andnud vahistamisorderi Boskon Tanga vastu, riik ei ole teda ka välja andnud Haagile riik on kodusõjas, mõrvad, massilised vägistamised, kuritarvitamised, see on osa igapäevasest elust Kongos. kuid äh, Euroopa Liidul on samas kokkulepe Kongo demokraatliku vabariigiga Cotonou alusel, nad on äh, lubanud äh, proua Žeria ütleb, et mul on kaks minutit, härra president ütleb, teil oli poolteist minutit ja võtab mikrofoni proua Veržialt ja kordab, teil oli poolteist minutit. ja ma lubasin teil äh, minut viiskümmend kolm äh, rääkida, see ei ole esimest korda, kus te ületate oma kõneaega, ma olen küll väga lahke, proua Veržia äh, sekkub presidendi sõnasse. teistelt kolleegidelt ei saa niimoodi näpata kõneaega. niimoodi need asjad ei käi, <laughs> järgmisena saab sõna kolleeg Šake suur tänu, härra president, daamid ja härrad. räägin eh, siin selle resolutsiooni ühisettepaneku ühe autorina no novembris, nii et üsna pea paari kuu pärast öö, eh, osalevad öö, eh, meie parlamendisaadikud missioonil, mis läheb Kongo Demokraatlikku Vabariiki sellepärast et seal saab toimuma järjekordne Euroopa Liidu äh, ja VK, AKV äh, parlamentaarne kohtumine. aga kuidas me saame oma vastuvõtjatele äh, silma vaadata ilma neid teemasid tõstatamata. inimõiguste küsimusi ei saa pidada lihtsalt tühjadeks sõnadeks. Need ei saa olla midagi, mis on poliitikutele olulised. tegemist on väga konkreetse küsimusega, mille eest inimesed maksavad eludega ja Euroopa Parlament ei pea mitte ainult asjast rääkima, vaid äh, kõnekalt rääkima, ütles härra Tšarnetski. president vala-, vabandab, et ajastas asja järgmise kõnelega proua Šakega. Frau Kollegin Schake, dann ist nicht da, dann kolleeg Šaket ei ole kohal, siis äh, on autorid lõpetanud oma sõnavõtud ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Posselt. härra president, härra Šebeje Basire ja tema õudne saatus ei ole mingi üksikjuhtum. tegemist on pigem jäämäe tipuga, mitte ainult Kongo Demokraatliku Vabariigi jaoks, vaid üleüldiselt Aafrika jaoks. Kongo on suurepärane maa. sel selle maa võiks olla viljakas, seal on väga palju maavarasid, millega terve kontingent rikkaks teha, energiat on ka nii palju, et sellega varustada terve mander. seepärast tuleb meil võidelda inimõiguste eest selleks, et Aafrikas kord luua, kuid praegusel hetkel on olukord täpselt vastupidine. olukord on väga segane ja kõik, mis midagi väärt on, viidakse riigist välja. seepärast tuleb Kongo panna meie ülesehitustöö ja õigusriigi poliitika ja rahupoliitika tippu. me peame lähtuma Kongost, sellepärast et Kongos otsustatakse kogu Aafrika saatus ja seepärast on ka väga tähtis, et meie järgmine konverents toimub just seal. suur tänu, kolleeg Posselt ja järgmisena kolleeg Gretu. doresc și eu să condamn această crimă odioasă împotriva unuia dintre cei suur tänu, ka mina tahaksin hukka mõista selle kohutava kuriteo ühe kõige rohkem austatud inimõiguste eest võitleja vastu. Äh, vabaühenduse hääl on tegelikult märgiks ka tema tegevusest, hääletute hääl tema pühendas oma elu nendele inimestele, teda arreteeriti aastate jooksul, sealhulgas seetõttu, et ta rääkis korruptsioonist armees ja et äh, nüüd lõpuks on ta väga vägivaldselt äh, surma saanud ja see viis, kuidas ta tapeti, räägib kõnekalt inimõiguste eest Kongos, Kongo TV-s on järjest rohkem äh, piinamisi, seksuaalvägivalda ja brutaalseid hukkamisi, seetõttu ma leian, et Euroopa Liidu diplomaatiline suund peaks olema ehm, rõhutada just, et läbi tuleb viia sõltumatu us-, usaldusväärne ja läbipaistev uurimine süüdlaste leidmiseks. Kongo valitsus peaks ehm, võitlema selle karistamatuse välja, mis eh, pooldab eh, inimõiguste rikkumisi. see on riik, kus on eh, kodusõja oht, ehm, seal on aset leidnud massilised vägistamised ja hukkamised ja valitsus peaks kindlasti os-, oma osa mängima aitäh, kolleeg Gretu ja järgmiseks härra Koval, üks minut. suur tänu, proua presi-, härra president. mina usun, et see, mida me täna näeme, on tegelikult Aafrika abipalve või pigem koostööpalve Euroopa Liiduga. meie püüame abi anda ja Aafrikat aidata ja mida me täna näeme, on see inimõiguste kaitse standard, teatud reeglite kogum, mille alusel kuritegusid tuleb uurida ja meil palutakse nendest reeglitest kindlalt kinni pidada. võtmetähtsusega on siin see osa resolutsioonist, mis ütleb, et me peaksime looma uurimiskomisjoni, mis selle kohutava kuriteo asjaolud teatavaks teeks suur tänu ja järgmised kõnelejad, kõigepealt härra Kelam, üks minut. Sadly uh, this killing kahjuks uh, see härra Pahisiire tapmine viisteist päeva tagasi ei ole mitte üksik tragöödia, nagu meie eriraportöör on öelnud, annab see märku ametkondade seotusest ja me märgime ära, et poliitiliselt motiveeritud äh, tapmised on osa kasvavast äh, inimõiguste tagakiusamise ja hirmutamise äh, suundumusest, kes on ohvriteks olnud siis Kongo TV-s viimase viie aasta jooksul. me loomulikult väljendame härra Pahisire perekonnale oma sügavat kurbust ja kaastunnet ning kutsume nõukogu ja komisjoni üles avaldama survet ametivõimudele Kongo TV-s selleks, et lu-, loodaks normaalsed tingimused inimõiguste kaitsjatele ning eh, et vastutusele võetaks kurjategijad, aitäh. suur tänu, kolleeg Kelam ja järgmiseks üks minut ja proua Korhola. on hüve, et te püst- austatud president, on väga hea, et me saime Šebeja juhtumi tuua täiskogu ette nii kiiresti, kõigepealt tahaksin äh, väljendada perele kaastund, Šebeja oli tihti äh, ametikondade jälgimise all ja teda äh, austanud rahvusvaheline kogukuskond ei suutnud teda kaitsta inimõiguste äh, kaitsjatele ja opositsiooniliikmetele suunatud ähm, tagakiusamine kasvab Kongo TV-s, viimastel aas-, viimase viie aasta jooksul on äh, tapetud paljusid ajakirjanikke ja inimõiguste aktiviste. ametkonnad ähm, on teatavasti ähm, nõustunud sellega, et lahkamine viiakse läbi ra-, sõltumatu osapoole poolt samuti tuleb uurida, kuhu on kadunud tema autojuht ning äh, Kongo TV tuleb äh, kõigepealt äh, uur-, uurima neid inimõiguste rikkumisi, eriti neid, mida on täide viinud nende enda politsei ja armee. suur tänu, proua Korhola, järgmisena saab sõna Kristjan Preda. suur tänu, härra president, kõigepealt lubage mul avaldada kaastunnet Floribert Chebeya Bahiziri perekonnale tema surm on traagiline. härra Shebeia oli Kongo väga äh, kuulus inimõiguste võitleja, eest võitleja ja tema surm on vastuvõetamatu ja meil on vaja tõsist juurdlust selles osas, kes selle mõrva toime pani. ja me peaksime siia kaasama kindlasti ka ÜRO. sellepärast, et äh, nii nagu ÜRO eriraportöör äh, ütles ebaseaduslike ja kohtuväliste tapmiste kohta, et on viiteid selle kohta, et ametkonnad on selle mõrvaga seotud. see viimane mõrvajuhtum näitab äh, seda, et äh, mure arenevate trendide osas on põhjustatud, me oleme näinud väga paljude ajakirjanike ja inimõiguste eest võitlejate hukkamisi ja me peaksime võitlema karistamatuse vastu, nii nagu ka ametkonnad. suur tänu, härra Preeda. ja nüüd äh, vaba mikrofon. proua Stalja, teil on üks minut. Uh, suur tänu, härra president, ma tahaksin omalt poolt äh, tänada selle resolutsiooni ettepaneku autoreid. Floribert Chebeya mõrv äh, teisel juunil on viinud selleni, et üle viiekümne organisatsiooni ja Ban Ki-moon ise nõuavad ähm, sõltumatut juurdlust. tema töö inimõiguste kaitsel viis sellele, et ta elu oli ohus ja et politsei teda jätkuvalt ja pidevalt äh, Äh, hoiatas ja ähvardas ja nagu ma aru saan, teisel juunil oli ta äh, politseijaoskonda kutsutud äh, ja sealt ta kadus, me ei tea täpselt, mis temaga juhtus, leiti ainult lõpuks siis laip. ma tahaksin komisjonilt kinnitusi selle kohta, et nii nemad kui ka nõukogu nõuavad sõltumatut juurdlust, kuid ka tagatiste andmist selles osas, et tema pere ei ole ohus meie peame väga paljusid inimõigusi siin äh, iseenesestmõistetavaks, me peame austama ka neid inimesi, kes teistes kohtades peavad nende eest veel võitlema ja tema kindlasti võitles. Äh, suur tänu, nüüd äh, saab sõna härra Tšannok. suur tänu, härra president, see jube mõrv toob meelde Mumbutu Segi Saieri juhtumeid meile, toob meile meelde äh, kes Kongo demokraatliku, kes Kongo riigile alused pani, kuid nimemuutusega pole midagi muutunud, inimõigused on, võitlejad on alati ohus, ajakirjanikud pidevas tapmisohus ja härra Shebeia nimi on viimane nimi paljude seas, kes on kõige kõrgemat hinda pidanud oma veendumuste eest mänginud. veendumused on seal teised, Euroopa Liit peab äh, toetama kodanikuühiskonna kujunemist selles riigis, äh, nõudma äh, karistamatuse lõpetamist, nii nagu ka teistes Aafrika piirkondades, aga see on tihti seotud maavaradega, mineraalidega. tuleb laiendada Kimberli protsessi ehk teisisõnu, et lisaks teemantidele lisatakse programmidesse ka teised mineraalid, et panna sellisele seadusematusele lõpp, et ei röövitaks kogu aeg taoliste julgete meeste elu, nagu seda oli öö, viimane, kes tapeti. <laughs> suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Talli. härra president, austatud parlamendisaadikud komisjon kuulis Floribert Chebeya surmast äh, suure kurbusega. Floribert oli üks kõige tuntumaid ja kõige häälekamaid äh, Kongo TV hääle, äh, inimõiguste eest äh, võitlejaid, ta oli Hääletute Hääleorganisatsiooni juht ja me töötasime temaga pidevalt koostöös ja tema organisatsioon oli üks kõige kuulsamaid inimõiguste eest võitlejaid. ja tõesti, kui on tõsi, et selline traagiline surm oli mõrv, siis tuleb äh, midagi ette võtta. Floriberi surm tõi kaasa reaktsioone väga paljudest paikadest, mitte ainult Kongost, vaid ka rahvusvahelise üldsuse poolt. Euroopa Liit nagu ka terve rida meie liikmesriike, aga ka ÜRO ja Ameerika Ühendriigid on kõik muret avaldanud äh, selle juhtumi pärast nõudnud juurdlust selleks, et faktid saaksid tõevalgele, saaksid valgele <laughs> toodud. fakte tuleb analüüsida ning mõrva tur-, äh, toime pannud, tuleb kohtu ette tuua. president ongi juba öelnud, et ta tahab selgitada selle juhtumi tagamaid. mõned äh, politseiüksuste ülemad on vahistatud ning äh, riikliku politseiülema töö on ka peatatud. ning on äh, ka Hollandi kokku, Hollandi pakkumine vastu võetud. Hollandi meditsiinimeeskond viis lahkamise läbi härra Džebeja surnukeha osas ning avaldab oma uurimuse tulemused mõne aja pärast. täiesti selge on see, et äh, ametkonnad peavad tagama läbipaistva ja selge juurdluse. Euroopa Liit aga siiski kavatseb jälgida arenguid selles küsimuses, seda koos liikmesriikidega, kes on Kinshasas oma esindused avanud. me tahame, et ametkonnad äh, viiks, äh, teeks tööd läbipaistvate tulemuste nimel. me toetaksime seda, kui Kongo äh, TV ähm, valitsus võitleks ebaseaduslikkuse vastu, et nad peaksid kinni inimõiguste põhimõtetest ja õigusriigi äh, printsiipidest. suur tänu, härra volinik Talli. arutelu on sellega lõppenud. meile esitati kuus resolutsiooni ettepanekut sotsiaaldemokraatidelt, rohelistelt, Rahvapartei fraktsioonilt ECR fraktsioonilt, Ühendatud Vasakpoolsetelt ja Sotsiaaldemokraatidelt. hääletame selle arutelu lõpus. järgmine punkt on Nepaal ja annaksin jällegi kõigepealt sõna autoritele ja kõigepealt saab sõna proua Keringen-Tödenberg, poolteist minutit. E, suur tänu, härra president.